sest lugupeetud daamid ja härrad, alustagem osasessiooni. eelmise osaistung, eilse osaistungi eh, protokoll on valmis, kui vastuvõtjaid ei ole, siis loeme seda vastuvõetavuks, vastuvõetuks ning läheme siis kohe edasi täna eh, pärastlõunase aruteluga, tegemist on ühise aruteluga, mis